mulle, et Euroopa Parlamenti valiti eh, saadik Palmer ja kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aasta sügisest asendab ta kolleeg Wilmotit ning eh, tervitame uut kolleegi ning ütleksin, et eh, ta on nüüd täieõiguslik parlamendi liige toimiva mandaadiga.